tujus kõigil hästi, töökava on meil sel sügisel väga tihe. nüüd äh, mõned muutused päevakorda, kõigepealt pööran teie tähelepanu proua Sakineh Muhami Ashtiani juhtumile, kes Iraanis äh, surma mõisteti. meile saadetud informatsiooni kohaselt on Iraani ülemkohus võtnud äh, selle juhtimi uuesti vaatluse alla, proua Ashtianile määrati üheksakümmend kepihoopi selle eest, et tema juhtumist rääkis rahvusvaheline äh, meedia. me oleme pöördunud Iraani ametkondade poole selleks, et proua Ashtiani äh, surmanuhtlus üle vaadatakse, otsus äh, Euroopa Parlament on vastu sellistele sammudele suur tänu, kallid kolleegid. lisaks sellele, teieni peaks olema jõudnud kaheksanda juuli istungi äh, protokoll. kas kellelgi on märkusi või?